erapooletud ja vähesed jäid erapooletuks. järgmine hääletus otsuse ettepaneku üle. Algirda Šemeta Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmiseks. ma tuletaksin teile meelde, et see komisjoni voliniku kandidaat asendab proua Gribaskauteid kes valiti Leedu presidendiks. ja ma olen kindel, et te ühinete minuga, kui ma õnnitlen proua Kribaskautit. salajane hääletus ja seetõttu ma panen selle ettepaneku hääletusele. hääletus algab così. Posso chiudere? ¿eh? Hanno votato tutti? Kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud hääletas nelisada kuuskümmend üks saadikut, kolmsada nelikümmend seitse poolt, nelikümmend seitse vastu, kuuskümmend seitse erapooletut. seega on ettepanek heaks kiidetud. järgmine päevakorrapunkt. loomulikult õnnitlused uuele volinikule. järgmine päevakorrapunkt on hääletus otsuse ettepaneku üle Pavel Sametski Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmiseks ta asendab proua Danuta Höbnerit, kes on nüüd meie uus kolleeg. ja kes oli äh, varem regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika volinik. ka see on salajane hääletus. ma panen hääletusele otsuse ettepaneku, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. hääletas nelisada seitsekümmend neli saadikut, poolt kolmsada kuuskümmend, kaheksakümmend vastu, kolmkümmend neli erapooletut. otsuse ettepanek on heaks kiidetud. õnnitlused härra Sametskile. järgmisena panen hääletusele otsuse ettepaneku Karel de Hühti Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmiseks, kes asendab härra Louis Michel'i, kellest on saanud meie uus kolleeg. panen selle ettepaneku hääletusele, salajane hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. hääletas nelisada seitsekümmend kaks saadikut, kolmsada kaheksakümmend viis poolt, viiskümmend kolm vastu, kolmkümmend neli erapooletut. vastu võetud. õnnitlused uuele volinikule. niisiis järgmisena on meil kolmkümmend minutit üheminutilisteks sõnavõttudeks. Need on üheminutilised kõned, mille kestvus piirdub ühe minutiga, meil on väga suur sõnasoovijate nimekiri, kõik soovivad osa võtta sellest, see teeb au meie parlamendile, kuid ma ei suuda kõigile soovijatele täna sõna anda. sest sellisel juhul kuluks meil kolmekümne minuti asemel tund ja kolmkümmend minutit. ja on nüüd annan kohe sõna härra Sean Kellyle.